protokolli heaks, loeme protokolli heaks kiidetuks. tahaksin teatada teile ka, et meie esimene punkt alanud koosoleku päevakorras on komisjoni asepresidendi ja kõrge välispoliitika esindaja ettekanne ühise välisjulgeoleku ning kaitsepoliitika kohta. põhiaspektid ning põhivalikud, mis meie ees seisavad lepingu artikli kolmkümmend kuus valguses. nagu näete, volinik Mogherini on just saabunud ning kui ta on saanud mahti kohale asuda ja ennast ette valmistada, siis annangi talle sõna tema ettekandeks. proua Mogherini, teil on sõna. aitäh ning vabandust, mul läks natuke aega ahvet